raport, härra Lamassuur on juba kohal ja raporti teemaks on äh, Euroopa pikaajalised investeerimisfondid ja kohe annangi sõna neljaks minutiks härra Lamassuurile. suur aitäh, lugupeetud president. Euroopa pikaajaliste investe-, investeerimisfondide loomine on esimeseks etapiks, mis võimaldab ümber suunata finantsvahendid reaalmajandusse ning pikaajalistesse investeeringutesse eelkõige viimaste nädalate jooksul me oleme näinud, et kõik kasvumootorid on käima lükatud Euroopas. me oleme kasutanud ära nafta hinna langust, eurokurss on langenud, samuti me näeme, et Euroopa Keskpank on käivitanud väga positiivse poliitika ning ka Junckeri kaval on hoog sisse antud. me peame tugevdama eh, neid kasvu aluseid ja peame kõigepealt eh, Äh, muutma püsivaks investeerijad, kes tulevad äh, praegu iseenesest Euroopasse, me peame pangaliitu, finantsstabiilsust parandama äh, ning kõrvaldama investeerimistõkked liikmesriikide vahel. see ongi pangaliidu ning kapitalide turgude ülesandeks ELTi fondid on oluliseks äh, sammuks äh, sellel teel. komisjoniga lähtusime me murettekitavast äh, faktist. suured rahasummad on maailmas kätt-, kättesaadavad, aga väga vähe neist suunatakse pikaajalistesse investeeringutesse ja väga vähe neist suunatakse Euroopasse just. valitsused on väga suurtes võlgades, see tõkestab neid ning äh, samuti peavad nad läbi viima eelarvereforme. suurettevõtted äh, praegu äh, toetavad konservatiivseid strateegiaid investeeringute osas või investeerivad väljaspool Euroopat. pangad on nõrkadel alustel ning sõltuvad suuresti endiselt riigiabist, muuhulgas pensionifondid ning kindlustusasutus, kes sooviksid pikaajalisi investeeringuid teha, ei oma alati piisavalt vahendeid, mis võimaldaksid neil autonoomselt mobiliseerida piisavalt äh, neid vahendeid ning ei ole ka ühtegi Euroopa Liidu instrumenti, äh, nagu investeerimisfond, mis hõlbustaks taolist tegevust seega me peame turuvajadustele vastama ning looma uue investeerimisvahendi. sellega me tahame julgustada investeerimist äh, Äh, äh, pikaajalise kapitaliga mitte, börsil mitte olevatesse äh, ettevõttesse, VKE-desse, mis on börsil riskikapitaliga ettevõttes ning sotsiaalettevõtlusesse Euroopas, mis loodi mõnda aega tagasi. sellised fondid tähendavad seda, et tuleb mõne aja vältel investeeringud äh, lukustada, äh, sellest saadakse preemiat ning teised investeerijad jälle võivad kasutada oma investeeringut igal hetkel, aga investeerimine on väiksem. nüüd äh, LTIF-i jaoks tuleb investeerida vähemalt seitsekümmend protsenti investeerida teatud aktsiatesse tuleb äh, juhtida neid ainult läbi fondi valdajate äh, ning meil on selleks ka alternatiivfondide kohta käiv direktiiv, kus on täpselt äh, paika pandud fondivalitsejate kohta käivad reeglid ning lisaks on ette nähtud ka teatud tähtaeg, mille vältel invest-, investoritel ei ole õigust oma investeeringuid välja võtta, välja arvatud teatud tingimustel, mis on selgelt paika pandud samuti oleme üritanud luua võimalikult paindliku staatuse selleks, et äh, suveräänseid fonde, pensionifonde, riskifonde kaasata. lisaks sellele on see mõeldud äh, kutseliste investoritele, äh, kohalikele ettevõttele, kindlustusasutustele ning samuti ka teatud jaeinvestoritele. lugupeetud kolleegid, hea volinik, see on meie ettepanek ja seeläbi me soovime investeerimist tööriistakastil uue Euroopas ning selle jõustumine käiks käsikäes Junckeri plaani käivitamisega. samad eesmärgid on meil ju äh, hoogustada konkurentsivõimet ning kasvu kogu Euroopa Liidus, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna volinik Vestager daamid ja härrad, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, Euroopa Komisjon tervitab seda konstruktiivset lähenemist sellisele olulisele teemale. ma arvan, et härra Lamassuuri sõnad veensid kõiki ning tahaksin teda tänada ja samuti tahaksin tänada proua Rankupulut parlamendi eelmisest koosseisust iseäranis me oleme tänulikud selle eest, et parlament oli valmis kompromissideks sellistes küsimuses nagu Euroopa investeeringute kvoodid, hoolitsemaks selle eest, et Euroopa pikaajalised investeerimisfondid oleksid olemas, et nad oleksid atraktiivsed nii investoritele kui ka valdajatele. LTIF-id investeerivad tervesse ritta varadesse, infrastruktuuri, reaalvarasse, teistesse pikaajalistesse protsessisse, börsil noteerimata ettevõtetesse, äh, äh, börsil noteeritud VKE-desse äh, ning intellektuaalsesse omandisse tegemist on unikaalse võimalusega varahalduritele, tagamaks investorile juurdepääk tervele reale varadele, mis siia ja te- ja seda jõuliselt reguleeritud õiguslikus raamistikus. see on äärmiselt oluline osa meie tööst finantsturgude vallas ja see tagab, et raha läheb tõesti reaalmajandusse. see määrus on üks esimesi konkreetseid samme meie töös kapitaliturgudega. antud hetkel erainvestorid, kes tahavad pikaks ajaks raha investeerida, seisavad silmitsi killustatud riiklike turgudega, mis muudavad investeeringud ühte liikmesriiki või piiriüleselt keeruliseks. ja see loomulikult piirab erainvesteeringute hulka, mille abil oleks võimalik luua töökohti ja tagada majanduskasvu. Euroopa pikaajalised investeerimisfondid peaksid selle probleemi lahendama. ühtsete reeglite loomine, mis võimaldab igat liiki investoritel VKE-desse ja pikaajalistesse projektidesse ning ettevõtetesse investeerida. niimoodi on võimalik ladusamalt tegutseda tõelisel kapitalil. see on usaldusväärne raamistik investoritele, kes tahavad endale võtta siis pikaajalisi kohustusi ning eh, teie teate minust ilmselt paremini, et eh, seda on meil praegu hädasti vaja. Eh, nagu härra Lamassuur just ütles, tul-, kasumid on praegu natuke väikesemad, eurokurss langeb, energiahinnad on nagu nad on, aga meil on vaja investeeringuid hinnangute kohaselt äh, sada viiskümmend miljardit eurot kuni kakssada miljardit eurot aastaks, äh, kakssada kakskümmend, selleks, et rahastada neid infrastruktuuriprojekte, mida meil nii hädasti vaja on. Äh, Euroopa pikaajalised investeerimisfondid saavad mängida siin oma rolli ja ka teistes majandussektorites, kus on vaja kapitali pikaks ajaks meie tahame tagada turupõhist rahastamist, aga see ei välista loomulikult pankade rolli pikaajalises rahastamises. pangad on endiselt äärmiselt olulised pikaajalise ettevõtluse ja projektide rahastamisel paljudes liikmesriikides ning seetõttu Euroopa pikaajalised investeerimisfondid on pankade tegevusele täienduseks parlament ja nõukogu on alasti olnud üksmeelel selles osas, et VKE-d on äärmiselt olulised Euroopa majanduse jaoks ning äh, äh, nende kaasamine sellesse kõike on äärmiselt oluline. tahaksin avaldada tunnustust parlamendi kaugelenägelikkusesse, kes äh, lülitasid sisse nii intellektuaalse omandi kui ka füüsilised varad Äh, areng mängib meie majanduses äärmiselt olulist rolli ja äh, ka immateriaalne infrastruktuur vajab investeeringuid. Äh, see, et kõik investorid, jaeinvestorid, samuti suured institutsionaalsed investorid nagu kindlustusettevõtted ja pensionifondid saaksid juurdepääsu LTIF-idele, on alati olnud komisjoni ettepanekus oluline, olulisel kohal. Teie toetus jaeinvestorite juurdepääsule on oluline Äh, tagamaks äh, seda, et ka lõppversioonis see võimalus sees on. samuti avaldan tunnustust äh, selle eest, et te olite valmis toetama täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks lubama ainult neid investoreid, kellel on vähem kui pool miljonit eurot investeerimiseks, mitte investeerida üle kümne protsendi oma säästudest nendesse fondidesse. tänan teid väga koostöö eest ning tähelepanu eest, aitäh! mulțumim și noi uh, și acum uh, aitäh ning nüüd uh, annan sõna oma kolleegidele ja palun kolleegidele, et nad ka kõneajast kinni peaksid, tuletaksin teile meelde, et me hääletame pool kaksteist me oleme saanud, meile tuleb siia ka täna Jordaania kuningas, aga nüüd saab sõna proua Hüübner. aitäh, president, volinik, kallid kolleegid, aastaid on avalikud ja erasektori investeeringud Euroopas langenud ja meil on tõesti raha vaja selleks, et edendada majanduskasvu ja seetõttu siin äh, kojas me üritame Junckeri kava äh, te-, teoks teha nii kiiresti kui võimalik ja seetõttu ongi kolleegid äh, toetanud Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide loomist ja see on vajalik ka selleks, et kapitalituru liit tõesti areneks, et me edendaksime finantsteenuseid selleks, et tagada majanduskasvu läbi pikaajaliste investeeringute aga selleks, et meil oleks äh, piisavalt raha, on meil vaja ka õiget raamistikku. me oleme aastaid kõnelenud finantsstabiilsusest, nüüd me peame ka hoolitsema selle eest, et äh, finantsstabiilsuse tingimustes ka majanduskasv on võimalik aga äh, erainvesteeringute saabumine ei juhtu üleöö. investeeringuteks soodsa kliima loomine on äärmiselt oluline Äh, ning selleks tuleb kõrvaldada regulatiivsed takistused, äh, ka need, mida äh, muutused finantsregulatsioonis, nagu näiteks Solvency kaks on toonud, sellised tõkked tuleb koheselt kõrvaldada ning peamine sõnum minu jaoks on selge, pikaajalised finantseeringud vajavad jõupingutusi kõigilt reguleerijatelt, vahendajatelt, pakkujatelt ja kasutajatelt, aitäh! aitäh. ja järgmisena härra Kohvod kaheks minutiks, palun. aitäh, president äh, sotsiaaldemokraatide variraportöörina oli minu peamiseks ülesandeks hoolitseda sellised fondid, mis tõesti teenivad reaalmajanduse huve ja ma arvan, et me oleme selle eesmärgi saavutanud pikk majanduskriis ning suur investeeringute puudus Euroopas näitab, et meil on hädasti vaja investeeringuid, mis tagaksid majanduskasvu, tööhõive ja parandaksid majanduse olukorda. Juncker on esitanud investeerimiskava eh, ning Euroopa pikaajalised investeerimisfondid on osaks sellest kavast Euroopa jälle jalule aidata Need äh, fondid äh, saavad äh, toimida kui investeerimisvahendid, mis soodustavad Euroopa reaalmajanduse rahastamist. Neid fonde saavad kasutada kindlustusettevõtted ja pensionifondid, kellel on vaja just nimelt pikaajalisi investeeringuid teha ja pikaajalised investeerimisfondid annavad neile selleks võimaluse Need fondid peaksid aitama kaasa äh, edendada kõikehõlmavat ja jätkusuutlikku majanduskasvu Euroopas, see on äärmiselt oluline, meil ei ole vaja Euroopa, ainult Euroopat, mis on majanduslikult stabiilne, meil on vaja Euroopat, kus majandus kasvab ning ma loodan, et neid investeerimisfonde kasutavad väga paljud inimesed, aga eelkõige loodan ma, et LTIF-id leiavad kasutamist just nimelt keskkonnasõbralikeks ja jätkusuutlikeks investeeringuteks, mis ei tekita siis üksnes majanduskasvu, vaid omavad ka sotsiaalset ja positiivset keskkonnamõju ja teenivad kogu Euroopa huve meil on vaja Euroopat, mis on investeeringute vallas juhtrollis, kus on keskkonnasõbralik ja jätkusuutlik majandus, niisiis ainult niimoodi saame edasi liikuda, meil on vaja keskkonnasõbralikku majanduskasvu äh,, Äh, selleks, et me keskkonnakahjusid järgmise põlvkonna kaela ei lükka. meil on vaja selliseid investeeringuid, mis kõiki eurooplasi tulevikus teenivad. niisiis kutsun nii professionaalseid investoreid kui jaeinvestoreid üles kasutama seda uut olulist investeerimisvahendit, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna härra Stanislav Ozok üheks minutiks, palun lugupeetud president, daamid ja härrad. Euroopa Komisjonil on äh, tõesti õigus, äh, kui nad üritavad äh, ligi meelitada kapitali kõikidelt investoritelt, sõltumata sellelt, kus need investorid elavad. Need pikaajalised investeerimisfondid peaksid ideaalis stimuleerima majanduskasvu ning samuti peaksid nad edendama teadus- ja arendustegevust. tänu sellistele pikaajalistele investeerimisfondidele äh, saavad äh, mitmesugused pensionifondid ja professionaalsed investorid äh, investeerida oma kapitali nii Euroopa Liitu kui ka väljaspool Euroopa Liitu see dokument ähm, annab äh, investoritele ka teatud paindlikkuse ning see on eriti oluline, arvestades äh, madalat investeeringute taset Euroopas. aitäh ja nüüd härra De Backer, kaks minutit, palun aitäh, esimees, tahaksin tänada härra Lamassuuri ja teisi kolleege eh, nõukogu ja komisjoni, et selle teemaga nii edukalt on lõpule jõutud. mulle tundub, et me oleme saavutanud kompromissi, mis ka tegelikkuses kapitaliturgudel toimib. kapitaliturgude liit, millest me siin eh, räägime, tähendab see seda, et me loome mitmekesisuse nii investorite jaoks kui ka nende ettevõtete jaoks, kes raha vajavad ja täna me seise-, pea saame ennast silmitsi mõistatusega, kus e, e, eriti institutsionaalsed e, investorid, neile me nüüd ütleme, et näete, me oleme loonud fondi, te saate investeerida pikaajaliselt, aga ainult teatud projektidesse, aga ärgem unustagem, ka VKE-del on vaja pikaajalisi investeeringuid ja selle ettepanekuga me tagame sellise paindlikkuse. tegemist on uue vahendiga, mis võimaldab ettevõtetel leida uut raha Äh, see on äärmiselt äh, oluline just, äh, et ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted saavad osaleda, aga töö pole veel tehtud, sest et probleemid ilmnevad asja kohaldamisel ning ma arvan, et me peame kaasama ka jaeinvestoreid selleks, et vajalikke rahalisi vahendeid saada ja me peame jätkama oma majanduste reformimist selleks, et nad oleksid konkurentsivõimelisemad, et ja minu arvates on samuti oluline, et me hoolitseme ka edaspidi selle eest, et äh, kapitaliturgude liit pannakse kindlamale alusele, sest et kõik see saab toimida ainult hästi toimivatel kapitaliturgudel, kus on võrdsed tingimused ka maksustamise ja äh, maksejõuetuse osas. volinik Hill on teinud ettepaneku ja selle kallal me eelseisvatel kuudel töötame, nii et, et me loodame, et need Euroopa pikaajalised investeerimisfondid tõesti äh, Äh, panevad inimesi mõtlema pikemale perspektiivile, loovad rohkem rahastamisvõimalusi ja suuremat mitmekesisust, sest seda meil on vaja, meil on vaja rohkem investeeringuid, rohkem majanduskasvu ja rohkem töökohti. <coughs> suur tänu. jah, järgnevalt äh, saab sõna Ur-, härra Urban Crespo pooleteist minutiks. austatud president, head kolleegid investeeringute kava, mille komisjon on ette näinud, äh, püüab võimendada investeeringuid, aga see on keerukas, sellepärast et miljoneid eurosid avalikku raha äh, läheb nüüd äh, erainvesteeringutesse. meil on Euroopa pikaajalised investeerimisfondid, mida saavad kasutada kas institutsioonid või indiviidid, aga määrus äh, tekst ei võimalda piisavaid garantiisid selleks, et investeeringuid kaitsta. see aga omakorda avab ukse äh, riskikapitali äh, tekkimiseks. me igal juhul ei saa äh, seada praegu löögi alla inimeste sääste või ei saa me lubada olukorda, kus makromajanduslikud ebatasaka-, tasakaalutused viiksid raha kaoni. minu koduriigis tahavad inimesed äh, tihti toodetesse investeerida, aga see tähendab seda, et äh, miljonid inimesed peavad äh, kandma kahjusid. daamid ja härrad, selle uue vale kokkuleppe aluseks, Junckeri plaani aluseks Euroopas on valed alused, see viivad, viib neoliberaalsete poliitikateni ning ei aita hoogustada Euroopa majandust LTIFit äh, äh, järgnevate aastate jooksul kohe mõju avaldama ei hakka, meil ei ole äh, meil ei ole kindlasti võimalik lubada siin kasiinopoliitikat, me ei saa oma kodanike tulevikku ohtu ja mängu seada. kolleeg Lambert, palun. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, euh, chers collègues lugupeetud president, volinik, head kolleegid, Euroopa on rikas äh, kontinent mitte ainult mitmekesisuse ning ajaloo tõttu, vaid ka rahaliselt. ja ometigi me ei suuda investeerida. me ei suuda tulevikku vaadata. aga jumal teab, meie kontinendil on vaja investeeringuid, me peame inimvahendeid, materiaalseid ja finantsvahendeid pühendama äh, Äh, kannatlikult äh, ning püsivalt. me räägime paljud äh, energiasiirdest Energialiiduga seoses, see on üheks eeltingimuseks. me peame sellesse investeerima, investeerima haridusse, teadusesse, innovatsiooni, konkurentsi. peame investeerima oma loodusvarade taastumisse, samuti sotsiaalse ühtekuuluvuse taastamisse aga ometi, kui neid investeeringuid ei tule ja miks, seda seetõttu, et kakskümmend aastast on äh, suveräänselt valitsenud dogma, mille kohaselt äh, vaadatakse olulisena ainult äh, lühiajalist kasumit. kõik on reguleeritud ning lähtutuna ainult sellest loogikast, et tuleb maksimaalset kasumit saada koheselt investorile ja kui me räägime investoritest, siis pankadest, kindlustusasutustest, eraisikutest, eh, fondidest, kes eh, investeerivad ettevõtetesse selle eh, nii-öelda mikrosekundiks. kuidas siin rääkida üldse tegelikest investoritest, kui isegi, kui kõige konservatiivsemad kindlustusasutused ei taha ühtegi aktsiat üle viie aasta hoida, nii et see on küsimus, millele tuleb leida vastus. mida siis teha? härra Lamassoor, see tekst on samm õiges suunas, aga äh, vägagi tagasihoidlik samm. me üritame meelitada ligi investoreid investeerimisfondidesse, mille eesmärgiks oleks pikaajaline perspektiiv. aga üllatun selle üle, et nõukogu näiteks ja proua Vestager ka rääkis sellest, Eh, et meil oleks Euroopa investeerimiskvoot, ma ütlesin, et seitsekümmend protsenti neist investeerimisfondide investorist võiksid saada eh, pikaajalise investeerimismärgist-, eh, märgistuse ja selleks oleks vaja siis seitsekümmend protsenti investeerida Euroopasse, nõukogu ütles ei, see ei ole võimalik, mida siis nõukogu tahab, kas nõukogu tahab aidata investoreid või investeerimist Euroopasse, sellest kvoodist loobumisega nõukogu näitas, kus pool nemad on meie usume, et kui me tahame elavdada pikaajalisi investeeringuid Euroopasse, on vaja muid meetmeid. esiteks, eraldada jaepangad investeerimispankadest. kui te kohustate te äh, säästupanku laenama raha ainult reaalmajandusse, kui äh, siis äh, ipso facto ka tegelikult kogu säästmine suunatakse investeeringutesse me ainult äh, pressime välja viimast mahla meie ühiskondadest ja planeedist selleks, et äh, lühiajaliselt praegu maksimumkasumit saada. meil on vaja samuti tegelikku Euroopa Liidu investeerimiskava ja siinkohal tahaksin mainida kahte arvu, kolmteist miljardit äh, see on see, mis Junckeri kava lubab koguda riigi avalikku raha. see on üks sajandik maksupettusest Euroopas. kui me suudame selle vastu võidelda, siis me suudame säästa tuhat miljardit eurot, aitäh. <clears throat> suur tänu, teil on sinise kaardi eh, küsimus härra Etheridžilt, kas olete valmis vastu võtma? Eh, suur aitäh, et eh, alati nii heldelt võtate vastu minu küsimuse. Te rääkisite riigikapitalist ning avalikest investeeringutest, aga kas ma tean, et te olete eh, era eh, kasumlikkust siin eh, kritiseerinud, aga ilma selleta ei saa te ju kuhugi, sellepärast et rahad ei tule ju ainult riikidelt. kas me ei peaks mitte era varasid ka suurendama selle läbi, et näiteks vähendame makse? see on tavapärane dialoogi osa siin äh, saalis, jah, ma olen nõus, äh, ma ei ütle, et avalikud investeeringud peaksid juhtima sajaprotsendiliselt äh, majandust, aga ma rääkisin esiteks selleks, et eraldada tuleb pa pangad, miks, sellepärast me tahame erasääste, ma räägin siin just erasäästjatest kes saaksid äh, leida tee reaalmajandusse, aga ma oma kahekümne kahe aastase kogemuse najal erasektoris saan öelda, et erainvesteeringute äh, kasumlikkuse ja tagasiteenimise aeg on aina lühemaks muutunud, me ei räägi siin isegi mitte aastast, me räägime siin äh, mikrosekundist, päevast või nädalast, see ei ole mingi erainvesteering, era investeeringute kasu on igal juhul legitiimne, kui see ühiskonnale kasu toob, aitäh! järgnevalt saab sõna pooleteist minutiks härra Wolf. Äh, suur tänu. Äh, Joseph Addison, inglise poeet, on öelnud, et hirm surma ees on tappev ning saadab inimesi kasutama meetodeid, mis nende elu päästavad, aga paradoksaalselt äh, saavad nad selle läbi hukka. siin kambris, siin kojas kardetakse, kardetakse, et Kreeka läheb ära ja veab eurot all, alt ning et äh, majanduse halb seis viib kodanikke sellele mõttele, et euro on oma, Euroopa Liit on oma elu ära elanud. nüüd loome me süsteemi, mis ilmselt aitab äh, meie süsteemi õõnestada seestpoolt ja tappa, see on Euroopa Liidu pikaajaline investeeringute äh, plaan Äh, siin on arusaam, et äh, keskpangad saavad majandust juhtida ja teevad seda hästi, sellepärast äh, kvantitatiivset lõdvendamist võimaldab ka EKP, see teeb inimesed vaesemaks ning paneb teid tulevikus maksma rohkem kui praegu. kui me vaatame oma telefoni, siis me ei ütle, et valitsus peab seda disainima. kui me vaatame oma äh, arvutiekraani või arvuteid, siis me ei ütle, et valitsused või poliitikud peaksid neid disainima, aga siin on arusaam, et parlamendiliikmed ja poliitikud saavad erainvestoreid mõjutada ja luua pensionifonde. sellest äh, räägib ka meie praegune ettepanek. väga palju on investeeringute maailmas talente, kes on läbi kukkunud ja teie kukute ka läbi. Äh, suur tänu, kolleeg Brio, palun nüüd üheks minutiks. jah, head kolleegid, Euroopa pikaajalised investeerimisfondid põhimõtteliselt sisaldavad mõistlikke aspekte. see võimaldab ettevõtetele struktureeritud projektides osaleda meie territooriumil, aga Äh, siin ei ole tõestatud, et Euroopa-üleseid meetmeid oleks vaja. Äh, me lähendame reguleerivaid meetmeid lisaks sellele raportis öeldakse, et LTIF on esimeseks sammuks siseturu loomisel, mis oleks integreeritud äh, ning see on mõeldud pikaajaliste investeeringute toomiseks Euroopa majandusse, aga mis alusel me siis läheneme Euroopas? Te teate, et finantsturgude määrus ning meie sotsiaal- ning fiskaal- seadused on väga erinevad Euroopa Liidus, lisaks selles, sellele komisjon äh, jällegi eirab liikmesriikide suveräänsust, kellel ei ole mitte midagi ütelda nende fondide kohta, mis on nende jaoks väga strateegilise tähtsusega. kolleeg Niedermayer, palun kaheks minutiks. suur tänu Äh, hea volinik, daamid ja härrad kõigepealt äh, tahaksin ma öelda, et ma usun, et meie ülesande üks osa on muuta äh, Euroopa finantssektor paremaks, tugevamaks, vastupidavamaks, Euroopa-meelsemaks ja vähem killustatumaks. mitte sellepärast, et ma ainult Euroopasse usun, vaid ka sellepärast, et meie Äh, raha peab minema investeeringutesse, investeeringutesse, mida on vaja tuleviku jaoks. selles osas arvan ma, et tegemist on hea algatusega ning ka Junckeri plaani ja teiste aspektidega seoses võib see tugevdada ja parandada meie pikaajalist majanduskasvu. aga ütleksin siinkohal ka, et finantsmäärus ei ole äh, ainukene asi, mis tõkestab praegu pikaajalisi investeeringuid, mis meie tuleviku jaoks tähtis on. Mm, esiteks Äh, reformid teatud riikides, äh, struktuursed reformid, mida on vaja selleks, et äh, riigid oleksid jätkusuutlikud. kui nad ei ole jätkusuutlikkuse teele jõudnud, siis ka tuleviku majandusalased tegevused ei ole selged ja see õõnestab investeeringute tegemist teiseks, meil ei ole õigussüsteemide stabiilsust ja kindlust, mis võimaldaks inimestel teha otsust teha pikaajalisi investeeringuid. viimane asi, toimiv ühisturg on väga oluline selleks, et hargmaised ettevõtted saaksid või hargmaiseid projekte saaks ette võtta Eh, nii et me parandame praegu finantssüsteemi määrustikku, aga teiste tõketega tegemata ei saa me eh, jõuda oma lõppeesmärgini, nii et ma loodan, et me teiste tegevustega tegeleme sama efektiivselt kui härra Lamassuur selle projektiga, suur tänu! suur tänu, järgnevalt saab sõna Pervanš Perest. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik me käsitleme siin raportit, mis põhimõtteliselt oleks pidanud palju varem välja tulema, kui kaks tuhat seitse kriis eh, plahvatas Euroopal, kui me kõik olime teadlikud sellest, et tegemist oli spekulatsioonikriisiga eh, ning pikaajalise rahastamise kõrvalekaldumisega reaalmajandusest. aga meil läks väga palju aega selleks, et finantsturud stabiliseerida, päästa pangad. aga tegelikult tehti väga vähe selleks, et põhilised küsimused lahendada, ehk siis eh, majanduse pikaajaline rahastamine selleks, et Euroopa Liit suudaks ilmselt seista nende väljakutsetega, mis tema ees seisavad, demograafiline väljakutse, kliimamuutused ja nii edasi. tegemist on aga siiski hea uudisega, võib-olla homme Euroopa pikaajalised investeerimisfondid, LTIF-id muutuvad äh, selleks uueks äh, uueks märgistuseks, äh, mis näitab, et Euroopa Liit suudab äh, välja mõtelda uusi lahendus, lahendeid äh, majanduse rahastamiseks. väga hea, kui need fondid võimaldavad spekulatsiooniväliselt ja maksuparadiiside väliselt rahastada majandust, kinni pidades ka OECD konventsioonidest, et see võimaldaks samuti soosida töökohtade loomist Euroopas seda läbi strateegiliste investeeringute, samuti äh, on hea, et eraisikud saavad neisse fondidesse panustada. samuti tuleb õppust võtta minevikust. triloog neis küsimustest lõppes Junckeri kava käivitamise päeval. tegemist on märguandega, me peame äh, toetama pikaajalisi investeeringuid veel ja veel ja ma tahaksin, et me lähtuksime sellest, kui me vaatame läbi äh, Äh, olin Killi ettepaneku äh, Euroopa kapitaliturgude kohta, mis ei saa olla lihtsalt väärtpaberistamise jätkamine, vaid mis peab tähendama äh, majanduse rahastamist. on minut. proua von, von Stork, järgnevalt üheks minutiks, austatud president, head kolleegid, pikaajalist kapitali on Euroopas vajaka, seda ütles ka härra Juncker, ta räägib investeeringute lõhest ja sellele peaks nüüd abiks tulema Euroopa pikaajalised investeeringufondid LTIF-id. vaatame nüüd ajas tagasi, kuni eurol läks hästi, investeeriti ka palju, täna aga teame, et äh, asjad on teisiti. Euroopa kriis ning äh, erinevad äh, päästepaketid on toonud kaasa poliitilist ebastabiilsust ja seda ka säästjate ja hoiustajate jaoks sellistes tingimustes eh, ei ole mitte keegi huvitatud investeeringutest, mis on pikaajalised, sest poliitiline kliima on selline. LTIF-id eh, ei eh, kõrvalda seda ebastabiilsust, investeeringute lõhe tegelikku põhjust, euro ei toimi ja püüd seda päästa teeb asja ainult hullemaks. meil on vaja uusi fonde, me peame reaalsusega silmitsi seista Euroopat lämmatab euro. kui me sellest aru saame, siis eh, me vaatame tulevikku hoopis teisiti, aitäh. suur tänu, järgnevalt palun proua Nikolai üheks minutiks. aitäh, president. täiesti igasuguse kahtluseta kui kümme aastat tagasi oleks seda raportit arutatud, siis oleksime, võime siin tõesti võinud rääkida pikaajalistest investeeringutest, sotsiaalvaldkonda äh,, ja äh, nende investeeringute elujõulisest. Äh, see raport äh, tänasel päeval rajaneb ühel tingimusel, kõik see tuleb rakendada niivõrd kiiresti kui võimalik komisjoni pealt, poolt, kes, kellel on veel palju ära teha, esma ning komisjon peab olema hästi hoolikas, kuidas seda projekti ellu viiakse. Euroopa Investeeringute Pank kasutab ära neid ressursse, mis tema käsutuses on, samas aga on vaja meil teisi ressursse selleks, et need pikaajalised investeerimisfondid oleksid elujõulised. eriti just väikestes kogukondades on see tähtis, seal on suur kasvupotentsiaal ja ka töökohtade loomise potentsiaal. see määrus pakub praegu võimaluse investoritele Äh, saada oma teenitud tulu varem, kui ta on nõus äh, kinni panema või blokeerima oma pikaajalist äh, kapitali. me saame sellest motivaatorist aru, aga me peame olema samas ettevaatlikud, et see ei muutuks hoopis millekski muuks. nimelt looma süsteemi, kus investeeringud, investorid hakkavad valima selliseid projekte, kus kiiret tulu teenida sest muidu see fond toimima ei hakka. järgnevalt palun kolleeg Mattias. suur tänu, härra president. täna räägime me äh, väga põhimõtteliselt oluliselt küsimusest äh, pikaajalistest investeeringutest äh, Euroopas. see on väga tähtis, aga me ei ole jõudnud veel asja tuumani, sellepärast et me jätame, jätkame siin dogmaatiliste mudelitega, mis meid tänasesse kriisi üldse viis kaks dogmat on siin praegu levinud. esiteks, äh, kapitaliturgude liidul on vaja mängida suuremat rolli selleks, et äh, kanaldada oma rahavood reaalmajandusse küsimus minu poolt on, kas meil on vaja võimendada ja tugevdada seda kasiino mudelit, mis põhimõtteliselt eh, kohanemisprogrammid kaasa tõi eh, riikidele, mida me kriisiaegadel nägime. kas me tahame sellist mudelit eh, edasi kasutada või tahame me seda täielikult mm, muuta? teine dogma on see, et meil on vaja uusi investeerimisvahendeid. kui meil ei ole uusi investeerimismudeleid või vahend, mudeleid, siis ei ole võimalik kuidagi VKS-it äh, Äh, tugevdada. jah, dogma ütleb ka seda, et äh, kapitaliturgudel ei ole võimalik leida VKD jaoks investeerimisvahendeid. kas tõesti? Äh, mida siis arvata majanduse ja pankade traditsioonilisest suhtest ja ka avaliku sektori investeeringutest, mikspärast loome me rohkem meetmeid ja rohkem vahendeid, mis majandust tegelikult ohustuvad, ohustavad? miljoneid eurosid võib visata küll äh, äh, Euroopa majandusse, aga kuidagi see nõudlust ei suurenda. nõudlus ongi probleem, meil on vaja nõudlust, äh, suuremat nõudlust ja kärpeajastust üle saada ja nii on. järgnevalt kolleeg Sanni, palun suur aitäh, tegemist peab olema võimalusega tugev märguanne anda reaalmajandusele, jällegi tegemist läbikukkumisega pikaajalised investeerimisfondid eh, eelistavad eh, rahvusvahelisi ettevõtteid, suurstruktuure, spekulatsiooni jällegi tehakse seda VKE-del ning eh, hoiustajate arvelt nende arvelt, kelles, kellel oleks tegelikult vaja kapitaliturgudel osaleda. tegemist on siinkohal Euroopa tuumikuga, Euroopa, millega me loobume praegu me näeme, et äh, siin ei kasutata traditsioonilist krediiti, ei kasutata ära selle sotsiaalset rolli, vaid vastupidiselt äh, suunatakse kapitaliturgudele, kus äh, valitseb spekulatsioone ning ohud hoiustajatel on väga suured me näeme, et on kogu äh, tutvuse vahel äh, ohtu sattunud seeläbi äh, ning Brüsseli bürokraatia on kõige suuremaks ohuks. me lähtume ülemaailmastunud Ameerika mudelist ning jäetakse kõrvale VKE-d täiesti oma saatuse kätte ähm,. suur tänu. ja nüüd saab sõna härra Kirstos, palun Olav nu este aici. Please. sellepärast, et härra Stuuger ei ole kohal. suur aitäh, ma usun, et algatus, millest me räägime siin, on äärmiselt positiivne ja see on uueks osaks piltmõistetusest, äh, milleks on majanduskasv. vähehaaval asjad hakkavad paremuse poole liikuma. me oleme suutnud teatud probleemid lahendada, nagu äh, pikaajalised investeeringud ning nende rahastamine. ma usun, et ajaga pilt muutub ja perspektiivid muutuvad helgemaks näiteks äh, meil on olemas äh, pangasüsteemi stabiliseerimine, selle saneerimine, meil on samuti vähendatud krediidikulusid ettevõtetele, kuid samuti riikidele. igastahes Iirimaa ning Portugali puhul me näeme, et äh, on saadud, võtatud positiivseid tulemusi, vabanenud on krediidid ka arengu jaoks. eurokursi alanemine on samuti äh, reaalsus, investeeringute osas on tehtud häid algatusi, Lamassuuri ja Junckeri omad on suurepärased. sellest tulenevalt tõesti pilt muutub. vasakpoolsed Äh, küll ennustavad katastroofe, aga neid katastroofe ei ole kuskilt paistmas ning samuti me näeme euroskeptikud, äh, paremäärmuslased, äh, nemad ei suuda mõista, et ajaga lihtsalt asjad võivadki paremaks minna ning ei lähe ilmtingimata hullemaks. ma arvan, et tegemist ei ole juhusega et äh, tulevikuennustused paranevad, nähakse ette paremat tulevikku Euroopa majandusele, seda ütlevad ka kõik rahvusvahelised organisatsioonid. liikmesriigid suudavad näidata äh, ka seda, et on ju edulugusid, olgu tegemist Poola või Iirimaaga. olgugi, et neis riikides mõningaid äh, sotsiaal- ja majanduslikke probleeme on veel olemas señor härra Fernandes. suur aitäh, tere hommikust, lugupeetud president, volinik, kolleegid. tahaksin esmalt avaldada tunnustust härra Lamassuurile tehtud töö eest selle raportiga. ma usun tõepoolest, et sellega on avatud uksed uuele finantseerimisele, seeläbi on võimalik Euroopasse raha tuua tegemist on uue sammuga, uue etapiga meie toetame investeeringuid, kasvu, samas ei ole unustatud ka viimaseid äh, kasinusaastaid äh, ning liiga kitsarinnalist majanduspoliitilist nägemust, nagu ütles äh, kolleeg Peeres, just see ei võimaldanud Euroopa Liidule kasvu ja töökohti luua. me tunneme headmelt selliste alternatiivide üle ning selle projekti üle meil on vaja strateegilisi investeerimisfonde, Junckeri kava on siin oluline ja me leiame, et on tähtis, et kasv äh, seatakse meie tegevuse keskmesse, me peame ära kasutama kogu seda tohutut sularaha, mis on äh, turul olemas selleks, et reaalmajandus toimima panna, see peab käima äh, käsikäes Junckeri kavaga, mm, selleks, et julgustada kapitalide turge seeläbi suudame me hoogustada majanduskasvu Euroopas ning suudame investeeringud siia tuua, suudame mm, esmajärjekorras käsitleda töökohtade loomist. neoliberaalid ja konservatiivid on olnud väga karmisõnalised, aga see on õigeks sammuks siiski. suur aitäh ja nüüd härra Tšambaski, palun üks minut. suur aitäh, lugupeetud president, head kolleegid siin äh, raportis äh, tõstetakse mitmeid küsimusi. pikaajalised investeeringud on oluliseks vahendiks, mille läbi on võimalik äh, tagada pikaajaline mm, kõikehõlmav majakandus, kas või see vastab ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkidele. pikaajalised investeeringud tuleb suunata mittenoteeritud ettevõtetesse ning VKE-desse ning silmas peab pidama eelkõige just pikka perspektiivi, pika perspektiivi viga fondid saavad hoogustada reaalmajandust ning aidata kaasa Euroopa poliitikatele, aga need fondidega investeeritakse ka mittelikviidsetesse vahenditesse, mida on raske osta, müüa ja ettevõtted peavad eh, tagama, et nad suudavad kogu oma elutsükli eh, vältel neid vahendeid ka omada. me peame tähelepanu pöörama samuti äh, lühikestele ja keskpikkadele investeerimisvõimalustele VKE-de puhul. suur aitäh, härra Jakovtšits. suur aitäh, ma usun, et siin on võtmesõnaks sünergia. see võimaldab meil kriisis toimuda ainult läbi sünergia kõikide mehhanismide vahel suudame me kriisist välja tulla on selliseid liikmesriike, kes äh, on juba äh, nägemas kriisi lõppu, aga on ka neid, kes veel mitte. me peame suutma tagada siduvuse ühtekuuluvuspoliitika Junckeri kava pikaajaliste fondide vahel, mida me praegu arutame, kõik need on aga osadeks äh, ühest tervikust, mis peab sünergiana toimima. meil on piisavalt vahendeid, aga need tuleb õigesse kohta suunata see on põhjuseks, miks mina sooviksin seda raportit toetada ja ma olen äh, kindlalt veendunud, äh, Need äh, fondid saavad olema kättesaadavad ka VKE-dele, sellepärast et ka nemad tuleb kaasata pikaajalistesse projektidesse. suur aitäh, härra Viegas, üks minut temos na união europeia um problema grave aitäh! Euroopa Liidus on meil üks väga tõsine probleem, mis tuleneb äh, sellest, et ettevõtjad ei näe mingit majanduskasvu, me võime rääkida nutikast või muust kasvust, äh, ükskõik, aga faktid on faktid. neoliberaalne poliitika on meil siin, mis põhineb vabal kapitalil ja riigi mittesekkumisel, aga see ei toimi. me ei saa uskuda, et turuinstrumentidega lihtsalt suudame sellest olukorrast välja tulla, me näeme, et Keskpank ja Päästis Pank aga ajaloost teame, et edu on võimalik saavutada ainult läbi ambitsioonikate riiklike investeerimiskavade, kus valitsustel on keskne roll, aitäh. aitäh, kolleeg Viegas, järgmisena saab sõna üheks minutiks kolleeg Mono. head kolleegid kahe tuhande kaheksanda aasta kriis on äh, ka praegu majandustele koormat äh, avaldamas, olgugi et siin kolleegid leiavad, et kõik läheb väga hästi. erapangasüsteem on liiga habras, ta äh, ei rahasta enam traditsioonilist majandust, eriti just VKE-sid. pärast toksilisi finantstooteid on vaja edasi liikuda traditsioonilisema majandusmudeli poole, meil on vaja stabiilseid investeeringuid, mis ei oleks seotud maailmaturgude spekulatsiooniga. LTF-i loomine Äh, on miski, mida me peame tervitama sellest tulenevalt, aga siiski selliste toodete ja investeeringute puhul oleks vaja rohkem kontrolli. näiteks see seitsmekümneprotsendiline investeerimine pikaajalistesse ähm, projektidesse ei ole piisav. mis saab ülejäänud kolmekümnest protsendist, millega ju me peaksime majandust rahastama, teiseks puudujäägiks on äh, äh majanduslikud aspektid äh, Eh, ning lepingulised aspektid. siin ei nähta, eh, ei takistada millegiga eh, selliste investeerijate osalemist, kes küll asjaga olid kohale lendavad. me peame seega jääma väga ettevaatlikuks ja tagama, et kõik toimiks hästi, praegu aga jääme erapooletuteks aitäh, härra Monod ja nüüd järgmisena kolleeg Hayes, poolteist minutit. Uh, suur aitäh, mina tahaksin alustuseks tervitada volinikku Euroopa Parlamendis ja tahaksin samuti avaldada tunnustust Alain Lamassuurile ettepaneku puhul. ma usun, et koos investeerimiskavaga Junckerilt äh, Äh, suudame me äh, jõuda nii kaugele, et Euroopa hakkab sellest sügavast kriisist välja tulema. ligi kakskümmend protsenti investeeringuid äh, jäi väljapoole Euroopa Liitu alates Lehman Brothersi juhtumist kaks tuhat kaheksa. võtmetähtsusega küsimuseks on kindlus meil on palju erinevaid fonde, eh, kindlustuspensionid, mis kindlasti investeerivad pikaajalistesse investeerimisprojektidesse, aga nad tahavad kahte asja, nad tahavad eh, kindlust, kindlust selles osas, et nad oma raha tagasi saavad ja teiseks nad tahavad eh, kindlust projektide osas, millesse nad tahavad, millesse nad võiksid investeerida. Euroopal on praegu vaja sellist täielikku kindluse ajajärgu, volinik ise ütles et praeguse hetke ja kahe tuhande kahekümnenda aasta vahel on meil vaja ühe eh, miljardi kuni kahe miljardi võrra rohkem investeeringuid. meil on vaja, et see instrument eh, oleks olemas, sellega me tagame suurema kindluse turgudele, nii et on võimalik neil eh, investeerida pikaajaliselt. ja lõpetuseks kui eelarve olukord paraneb ning asjad arenevad, siis meil on vaja kapitaliprojekte. me peame kiirelt edasi liikuma kapitaliturgudel, see on parim viis sellise stabiilsuse rajamiseks, mida meil vaja läheb. aitäh, kas te olete valmis vastama kolleeg Rüübichi küsimusele? kas te olete valmis vastama kolleeg Rüübichi küsimusele, härra Heis? palun, härra Rüübich. aitäh Äh, tahaksin kolleeg Heiselt küsida. Äh, äh, meil on väga palju selliseid ettevõtete projekte, mida ei saa realiseerida sellepärast, et neil ei ole võimalust riskikapitali kasutada. kas te näete võimalust et sellised äh, projektid, äh, mis näiteks äh, tööhõivet suurendavad, aga mis ei suuda riskikapitaali leida, et neid oleks võimalik realiseerida niimoodi Junckeri plaanile kaasa aidata Well, could... ma nõustun täiesti sellega, et Junckeri kavast kasu võib saada ning üks asi, mida me peaksime USA-st õppima, siis nemad kasutavad kapitali rohkem kui Euroopas, miks niimoodi, et edukad ettevõtted äh, Euroopas äh, tihtilugu ostetakse üles riskikapitali ettevõtete äh, poolt Ameerikast ning muudetakse rahvusvahelisteks ettevõteteks, nii et ma näen, et riskikapitali põhjal rahastamine on oluline viis, kuidas oleks võimalik parandada Euroopa majandust. aitäh, kolleeg Heis ja nüüd üheks minutiks proua Gill. president LTIF-id on väga oluline selleks, et edendada pikaajalisi investeerimisprojekte, eriti infrastruktuuriprojekte ja Horisont kaks tuhat kakskümmend raames tehtavaid investeeringuid, see on väga positiivne samm minu arvates tuleks suunata raha sellistele projektidele, mis loovad töökohti ja edendavad reaalmajandust ja seetõttu on kahetsusväärne, et nõukogu ei toetanud parlamendi palvet et, et kuuskümmend protsenti investeeringutest läheksid Euroopa projektidesse ja et oleksid äh, paremad meetmed jaeinvestorite kaitseks, kes tahavad LTV-desse investeerida. LTV-d äh, on ka mainimist leidnud äh, komi-, komisjoni rohelises raamatus ning me peaksime tõesti Äh, parandama Euroopa majanduse rahastamist ning äh, keskmise ja väikese suurusega ettevõtete osa on siin tõesti väga oluline. mis puudutab nüüd väärtpaber, paberistamist, siis on, siin on vaja tõesti läbipaistvust, piisavaid kapitalinõudeid ja selget infot investoritele võimalike ohtude kohta ja tahaksin tänada Alan Lamassuuri eesistujamaad Itaaliat. Äh, kolleeg Kill katkestatakse ja nüüd saab sõna proua Lopez Bermejo tere hommikust kõigile, lugupeetud president. Euroopa eh, Komisjon edendab kapitaliturgude liberaliseerimist, samas kannatame endiselt finantskriisi tagajärgede eh, all. meile pakutakse nüüd välja uued Euroopa investeerimisfondid, mis võimaldavad suurtel investeerijatel eh, hõlmata siis teatud positsioone investeerimisturul ainus asi, mis äh, suudab äh, niimoodi suudetakse tagada siis pikaajalised investeeringud. Äh, samas on nende fondide kasutamisele jäetud üsna palju kaalutlusõigust. kui riik või, või pank tahaks, siis peaks saavutama suurema kontrolli, finantssektori liberaliseerimine liigub edasi ning üritatakse äh, rohkem ja rohkem asju erastada, aga meie ei soovi ju vanglaid ja haiglaid, mis on eraisikute kätes, see ei ole avaliku huvides, me tahame, et Euroopa oleks tööliste kätes. aitäh ja nüüd pooleteiseks minutiks härra Rüübih, palun. Äh, aitäh, president, selle koja äh, Äh, eelarvekomisjoni liikmena on äh, minul väga oluline pöörata tähelepanu sellele, et me suudaksime oma kohustusi täita ma arvan, et front-loading ut äh, kasutades võiksime me saavutada üsna par-, palju, aga äh, vähemalt äh, vahe läbivaatamiseks peaks asi olema ka selge, kust me saame värsket raha selleks, et oma lubadusi ellu, ellu rakendada. minu ettepanek oleks, et me liikmesriikidelt näiteks litsents, annaksime neile piiriüleseid litsentse ja see Äh, näiteks kas või mobiilisageduste äh, puhul äh, võiks selliseid litsente anda ja niimoodi saaksime raha. Need anda, see oleks siis liikmesriikidele, liikmesriikide käsutuses see raha selleks, et nad saaksid teha sissemakseid Euroopa Investeerimispanka, investeerimisfondi kui oma, omakapital oma ja samuti saaksime siis eh, edendada Euroopa tasandi projekte niimoodi eh, ja saaksime kasutada neid Euroopa Liidu makseteks, neid vahendeid eh, ning niimoodi saaksime siis nende fondidega teenida vahendeid, mida saaksime investeerida infrastruktuuri ning niimoodi parandaksime tulevikus Euroopa Liidu maksevõimet, aitäh aitäh, härra Rüübih ja nüüd pooleteiseks minutiks härra Liberatski. aitäh. härra Lamassuura. Teie raport väärib toetust ja tunnustamist me kõnelesime erinevatest takistustest, sellepärast et äh, ühisturg on veel lõplikult välja kujundamata, äh, meil on erinevad maksusüsteemid liikmesriikides, äh, minu arvates ei tohiks keskenduda erinevustele, keskendugem sellele, mida me saame ühiselt teha. me peame muutma oma süsteemi, me peame kasutama rohkem ühenduse meetodit Äh, investeeringute läbi muutuste ellurakendamine ja mitte investeeringute puuduse üle kurtmine, see on see, mida mina välja pakun. minu fraktsioon on selles küsimuses selgel seisukohal. meie toetame reaalmajandust ja investeeringuid reaalmajandusse. Äh, nagu härra Rüübich äh, ütles, investeeringud infrastruktuuri, see hõlmab ka transporti ning äh, selles valdkonnas on meil kindlasti vaja kahe tuhande kahekümnenda aastani äh, nelisada viiskümmend miljardit eurot, meil on ainult kolmkümmend kuus miljardit, kui seda vahet saaks kuidagi katta, kasutades projekti võlakirju, äh, siis oleks see tõepoolest väga hea lahendus aitäh, härra Liberatski ja nüüd saab sõna äh, kolleeg Virkunen aitäh, president. Eh, tahaksin tänada härra Lamassuuri eh, selle suurepärase dokumendi eest eh, mis käsitleb pikaajalisi investeerimisfonde. sellised fondid saavad tõesti investeerida infrastruktuuridesse, majanduskasvu ja rahastada ka VKE-sid. aga mina leian, et see investeerimisfond on midagi sellist, mis äh, peaks täiendama pankade poolset rahastamist, mis on traditsiooniline viis, äh, kuidas ettevõtted raha saavad. Euroopa Parlamendis on äärmiselt oluline äh, tegeleda pangandussektori reguleerimisega. me oleme pankadele juba kehtestanud täiendavaid kohustusi, aga sellele vaatama peame hoolitsema selle eest, et Euroopa pangad tõesti tegutseksid hästi, et nad äh, Äh, siiamaani on äh, raha VKE-dele olnud tagasihoidlik, seitsekümmend viis protsenti laenutaotlustest äh, ainult rahuldatakse ja kaks koma seitse protsenti on keskmine intressimäär. nii et, et näib, et pangandussektor ähm, küll toimib, aga sellele vaatamata ähm, meil Euroopas Äh, on, mis on saamas siin Euroopas üsna äh, ligitõmbav investeeringute sihtpaik, sest et on inimesed, kes on huvitatud in-, innovatsioonist ja tahavad oma raha Euroopasse investeerida ja see on hea. aitäh, kolleeg Virkunen ja nüüd pooleteiseks minutiks härra Ujeli. aitäh, äh, president mina ei ole üks äh, euroskeptik, neist euroskeptikutest, kes äh, soovib Euroopat hävitada. mina olen sotsiaaldemokraatide fraktsioonis ning meie usume ühtsesse Euroopasse, aga meie ei peida ka pead liiva alla ja näeme, millised probleemid on ja me soovime Euroopat muuta ei saa olla tugevat Euroopat ilma pikaajaliste investeeringutega, investeeringuteta, me tunnistame seda. me tunnistame, et viis ja pool miljonit noort inimest on tööta. kas te võiksite ette kujutada, et näiteks inimesed, kes on minu põlvkonnast, minu, minu kodumaal lahkuvad sadade tuhandetena kodumaalt ja lähevad Euroopasse selleks, et seal tööd leida, sest Ungaris tööd ei ole kas me tõesti usume, et ühtsest Euroopast võiks saada konkurentsivõimeline tegija maailma areenil? kas me usume Euroopa taasindustrialiseerimisse, sest et äh, muidu me jääme teistest maha, ma arvan, et meil on selleks kõigeks vaja pikaajalisi investeeringuid, sest niimoodi on meil võimalik saavutada äh, tugev majandus, vabaneda tööpuudusest ja luua turvaline ühiskond ja seetõttu ma palun, ma anun, et <laughs> Äh, äh, äh, nende investeerimisfondide raha kasutatakse eelkõige just nimelt Euroopas ja mitte spekulatiivseks otstarbeks. ning ärgem unustagem ka Kesk- ja Ida-Euroopa riike, ärgem Euroopat jällegi jagagem vaesteks ja rikasteks riikideks ning ootagem, kuni see puu õitsele puhkeb, aitäh! härra Uieli, kas te olete valmis vastama kolleeg Jakov Tšitši küsimusele, palun? aitäh, lugupeetud kolleeg, te kõnelesite eh, noorte tööpuudusest ja sellest, et Euroopa vajab taasindustrialiseerimist. kas eh, te olete nõus, et turism on samuti üks valdkondadest, mis nõuab pikaajalisi investeeringuid? me oleme seda teemat juba arutanud ning ma tahaksin et äh, kolleegid äh, seda teemat ka kuulasid, sest me ei räägi piisavalt äh, turismist ja noorte tööpuuduse probleem on eriti tõsine just lõunapoolsetes riikides. aitäh, see oli tõesti suurepärane küsimus Horvaadi kolleegilt, jah, me kõik teame, et turism vajab pikaajalisi investeeringuid, aga Äh, sellest on tõesti kasu ka VKE-dele pikemas perspektiivis. teenuste sektor võib luua töökohti miljonitele inimestele, lisaks sellele äh, ülemaailmses konkurentsis turismi vallas on Euroopa samuti teistest maha jäämas, sellepärast et ei ole investeeringuid. Äh, ja seda on ka Junckeri kava puhul kritiseeritud, sest et turism selles kavas sees ei ole, aitäh. aitäh ja nüüd proua Tantsila. aitäh aitäh, president. selleks, et jääda konkurentsivõimeliseks üha globaliseeruvas maailmas, vajab Euroopa Liit meetmeid, mis suudaksid tagada reaalmajanduse pikaajalise edu ning turul oleva kapitali kasutamise teiselt poolt Euroopas äh, on meil küll vahendeid, aga need ei kasutata tõhusalt pikaajaliseks investeeringuteks, sellepärast et investorid ei usalda äh, Äh, ja kõige suuremaks väljakutseks ongi äh, erainvesteeringute kaasamine suurteks projektideks. Euroopa investeering in,, me peame siin Euroopas äh, investoreid julgustama pikaajalisteks investeeringuteks, investeeringuteks transpordi, kommunikatsioonisüsteemidesse, haridusse ne-, nendes, mitte ainult äh, väärtpaberitesse äh, ja me näeme tagajärgi, kui investeeringuid on rohkem, on Euroopa jõukam, loob rohkem töökohti, teisalt äh, ma tervitan komisjoni ettepanekut, mis puudutab äh, raamistiku loomist piiriülesteks investeering, pikaajalisteks investeeringuteks, sellepärast et sisepiirideta Euroopa äh, peakski niimoodi toimima, me peaksime saama turustada selliseid tooteid, millest on tõesti kasu Euroopa kodanikele piiriülestes äh, ootas, aitäh, aitäh kolleeg Tantsile ja nüüd poolteist minutit äh, kolleeg Kaili uh,. Allow me to welcome as well uh,. tahaksin samuti tervitada seda väga olulist algatust, mis puudutab Euroopa Investeerimisfonde. ma loodan, et see investeerimisvahend, selline alternatiivne vahend tõesti uh, Äh, aitab äh, Euroopal edendada majanduskasvu äh, ja Junckeri plaan on natukene antitsükliline. me loodame, et niimoodi me saame tõesti mitmekordistada investeeringuid reaalmajandusse ja pöörame rohkem tähelepanu ka pakkumise poolele, võib-olla siis oleks see plaan veelgi eh, tõhus, tõhusam, mis puudutab nüüd rahastatavaid varade klasse, siis kõige olulisem eh, on eh, omakapital ja EKE-d e ja siin me peaksime kaaluma Äh, selliste rahastamisvõimaluste soodustamist, äh, nende osa investeerimisportfellites ähm, ja ei peaks keskenduma üksnes VKE-dele, vaid ka geograafilistele teguritele Äh, ja ei tohiks siin teha vahet erinevate invest-, äh, õiguslike struktuuride vahel ja Põhja- ja Lõuna-Euroopa vahel. aitäh, kolleeg Kaili ja nüüd äh, kolleeg Poirier üheks minutiks jah, aitäh, president, suur aitäh härra Lamassuurile äh, raporti eest, tegemist on siis uue rahastamisvahendiga, mis võimaldab äh, investeerida reaalmajandusse, edendada majanduskasvu ja see on kindlasti väga hea asi ja tahaksin rõhutada, kuivõrd oluliseks meie jaoks äh, Äh, on võidelda deflatsiooni vastu ja äh, edendada strateegilisi investeeringuid. Äh, me ei saa lubada ainult riskide võtmist erasektoril. me tahaksime rõhutada ka seda, kuivõrd oluline on vältida spekuleerimist ning samuti sooviksime, et oleks väga selgelt defineeritud, mis asi on infrastruktuur ja millised on erainvesteeringud. Need pikaajalised investeeringud peaksid edendama siis produktiivset infrastruktuuri ja näiteks eh, ei saa lubada investeerimist kinnisvarasse, sest need, siin võivad tekkida kinnisvaramullid eh, ja loomulikult eh, ei saa äh, lubada siis äh, selliseid investeeringuid riikidesse, mis maksupettuse vastastest reeglitest kinni ei pea, aitäh. aitäh eh,, kolleeg Vaie ja kolleeg Valteerit ma siin ei näe, nii et, et läheme nüüd vaba mikrofoni juurde, aga mul on siin mõned teated õiguskomisjonil toimus eile arutelu, kus räägiti Sergei Stanishevi saadikupuutumatuse äravõtmisest.